meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme lugupeetud daamid ja härrad, jätkame täiskogu osaistungjärguga. annan kõigepealt sõna proua Podimatale, palun. Anni. suur tänu, lugupeetud juhataja. lugupeetud juhataja ka mina kirjutasin alla maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise resolutsioonile ning Kreeka delegatsiooni äh, nimel tahaksin küsida, kas koda on valmis muutma hääletuste järjekorda ning hääletama äh, selle resolutsiooni ettepaneku üle pärast punkti üksteist, mis puudutab üldiseid tariifseid soodustusi ma tean, et tegemist on erakorralise taotlusega, kuid tegemist on erakorralise äh, olukorraga, kus Kreeka delegatsioon peab lennukile jõudma. kas keegi on sellele vastu, proua Tšernaku, palun? lugupeetud äh, härra juhataja, ma arvan, et äh, proua Vadimatol on õigus, ta juba selgitas, miks, ka mina paluksin sedasama, kas äh, Äh, võiksime seda soovi arvesse võtta, äh, tooksime selle resolutsiooni ettepaneku ettepoole. Äh, suur tänu, härra juhataja. suur tänu, kas keegi on selle taotluse vastu? kui ei ole, siis teeme täpselt nii, nagu taotleti. härra Odi. Oui, monsieur le président suur tänu, härra juhataja. mina ei ole tegelikult selle ettepaneku vastu iseenesest, aga kuna Euroopa Parlamendi liikmed on siin parasjagu istet võtmas ja äh, e, e, fraktsioonid tahavad äh, täpselt hääletada, siis ma paluksin teile äh, hääletada rahulikult, meie hääletusnimekirjad on väga täpsed ja ärge liiga kiiresti palun seda hääletust läbi viige. ärge muretsege, härra Odi. ma arvestan proua Podimata ja Tšinnaku äh, ettepanekut äh, ja muudan siis järjekorda. mul on teile aga üks teade. Vladimir Remek andis teada, et tema astub Euroopa Parlamendi saadiku kohalt tagasi alates kuueteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kolmteist Euroopa Parlament vastavalt artiklile neli kodukorras kuulutab selle koha vabaks kuueteistkümnendast